Please can, may I pray you to sit? palun äh, võtke kohad sisse. meil on suur heameel äh, selle üle, et meie hulgas on volinik Günter Ottinger. suur tänu, et tulite meie kohtumisele, kohtuma meie komisjoniga. ja meil tõesti õnnestus korraldada see üritus, vaatamata meie väga tihedale päevakorrale. ja nüüd lähen üle itaalia keelele. Uh, äh, meil on äh, mõned lühikesed asjad vaja veel enne ära teha, kui me alustame. Oh, uh, eelkõige äh, Eh, tahtsin küsida esimese päevakorrapunkti kohta, kas teil on kommentaare päevakorra kohta, kui ei ole, siis läheme edasi. teine küsimus on eh, tõlke küsimus. tahtsin teile öelda, et tõlge on prantsuse, saksa, inglise, hispaania, Eesti, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Bulgaaria keeles. ja nagu te teate siis seda meie koosolekut kantakse ka internetis üle ja kõigepealt on meil siis siin ette nähtud volinik Oettingeriga mõtete vahetus. meil on väga hea meel teda veel kord siin tervitada, sest pärast kuulamist ei ole ta meie komisjonis käinud aga meil on siis ette nähtud tänane kuulamine ja pärast ähm, seda, kui volinik siin käis oma esmakordsel kuulamisel, loomulikult toetasime teda. tahtsin anda volinikule kõigepealt sõna kümneks minutiks ja pärast seda on meil esimene küsimuste voor ja ka hiljem teine voor, eh, kus on spetsiifilisemad küsimused. kõigepealt eh, tahtsin teha paar sissejuhatavat märkust, mis on ehm, meie komisjoni jaoks väga olulised. tahtsin teile meelde tuletada, et ka kuulamisel ütlesime, et meil on komisjon nüüd teistsuguse ülesehit-, ühendusega ja ehm, mis on ühendatud Connect peadirektoraadiga. me soovime, et kuulamine toimuks holistlikult ja meil on väga hea meel teada ka kuulda teie käest, audiovisuaaldirektiivi ümbervaatamise ajakava kohta, mis, nagu me nägime komisjoni töökavast, peaks vastu võetama kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. tegemist on teemaga, mis on küllalt kiireloomuline võttes arvesse äh, audiovisuaalteema valdkonna ülesust. Äh, meil on siin ka Creative Europe'i raportöör ja eelmisel nädalal kinnitas meile volinik Navratšitš, et seda teemat jagavad erinevad peadirektoraadid ja volinikud omavahel. me tahaksime paremini teada, kuidas konkreetselt seda koostööd korraldatakse ka finantsinstrumentidest lähtuvalt. Ehm, ajakava küsimus huvitab meid kindlasti eelkõige, aga teine küsimus on autoriõigus, ehm, mida kolleegid kindlasti lahkavad põhjalikumalt. juurikomisjon on siin juhtivkomisjon, kuid see puudutab ka meie komisjoni pädevusvaldkonda. tahtsin siia lisada veel küsimuse, mis puudutab äh, kultuuriväärtust, kultuuripärandi digiteerimist programmi Europeana äh, seda küsimust oleme erinevatel kohtumistel käsitlenud, kuidas sellest teha tõelist Euroopa kultuuriportaali ja üks pisut tundlikum küsimus puudutab uusi pädevusvaldkondi, mis on Connect peadirektoraadile üle kantud KOM peadirektoraadilt, mitte ainult äh, audiovisuaal äh, observatoorium, vaid ka Euronews ja lõpuks haridus. meil on hea meel, et haridusest on saanud investeeringute kavas üks prioriteetseid küsimusi, kuid siin on üks aspekt, mis puudutab ka Connect peadirektoraati, mõtlen siin satelliit, projektidele ja IKT tehnoloogiale, mis on seotud koolidega. ja tahtsin teada, kuidas on ette nähtud koostöö selles vallas ja kas volinikul on vastavaid ettepanekuid? ehk siis volinik saab rääkida kokkuvõtvalt nendest elementidest, kuid pärast on kolleegidel võimalus tõstatada teisi küsimusi ja küsimusi veelgi süvendada. palun, härra volinik. lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu, et kutsusite ja tänu ka selle sissejuhatuse eest, ma tean suurepäraselt, et minu ülesanded komisjonis ei puuduta ainult ühte komisjoni, vaid siin parlamendis, vaid ka teisi komisjoni, näiteks ITRE komisjoni, siseturu komisjoni, samuti õigusasjadega tegelevat komisjoni ja sellepärast äh, ma tahaksin, et kõik meie äh, tegemised, komisjonid saaksid äh, välja arendatud, töötatud nii, et ka teie komisjonid neid töötaksid. minu kabinet tahab olla väga läbipaistev ka parlamendi suhtes ja igasugused projektid ja eelnõud, töös olevad dokumendid, me tahame, et teiegi komisjonid põhjalikult läbi töötaksid. ja äh, teie väga põhjalikud teadmised on meie jaoks väga aktuaalsed ja asjakohased. me tahame digitaalset siseturgu väljaarendamisega lõpule jõuda meie Euroopa Liit on ju väärtustel tuginev ühendus, samas ka meil on ühine valuuta euro ja ühtne siseturg ja tähtis on, et eh, riikidevahelised piirid ei takestaks eh, ei autode ega tekstiili ega mingisuguste kaupade liikumist. Eh, nii see paraku on, aga digitaalsektoris veel mitte ja eh, sellepärast on vaja neid protsesse reguleerida ja standardida. ja murelikult me vaatame, kuidas mujal USA-s, Lõuna-Koreas, Indias ja Hiinas eh, on toimunud tohutu tehnoloogiline areng, väga palju luuakse töökohti juurde selles sektoris ja lisatakse väärtust. Eh, ja väga tähtis on, et meilgi kujuneks välja ühtne digitaalne liit siin Euroopa Liidus. maikuus kolleeg Ansipiga äh, ja teiste kolleegide kaasabil äh, tahame esitada meie digitaalse siseturu strateegia kontseptsiooni ja ehitusklotsid on vaja siis läbi arutada aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist selle kohta. kõigepealt andmekaitse põhimäärus. me optimistlikult usume seda, et nõukogus on praegu täiesti head võimalused selleks, et veel enne aasta kaks tuhat viisteist lõppu langetada öö, otsus ja kokku leppida andmekaitse põhimääruse üle ja loodame, et Eh, nõukogus eh, kaitsepositsioonidele ei asuta ja me näeme, et on tublisti edasi liikutud nõukogu selle teemaga, loodetavasti selle aasta lõpuks õnnestub ka jõustuda see dokument. teine on telekomiturgude direktiiv. Eh, parlamendis möödunud aasta maikuus toimus hääletamine selle üle jah, mul oli väga pikk kohtumine ministritega ja selle tagajärjel ma olen optimistlik ja usun, et Läti eesistujana äh, saab äh, nõukogult mandaadi ja saab hakata pidada läbirääkimisi parlamendiga. ja tähtis on võrguneutraliteedi definitsioonis kokku leppida. samuti ajakavas äh, roamingu üle ja samuti sageduste spek küsimuses, seda on vaja koordineerida Euroopa Liidu tasandil ja harmoneerida Euroopa Liidu tasandil. nüüd võrgu infosüsteemide direktiiv on praegu edasi liikumas nõukogus ja see on see eh, esimene platvorm, mis meil siis andmekaitse vallas hakkab olema ja me loodame veel enne suve kaks tuhat viisteist ka siin ühele poole jõuda kõige suurem väljakutse on autoriõiguste teema. Te teate, et Euroopa autoriõiguste õigustik sõltub, eh, koosneb mitmetest direktiividest, dokumentidest ja esimesed pärinevad aastast kaks tuhat üks. ja meil on auahne plaan suvel või öö, eh, sügisel öö, eh, digitaalse autoriõiguse teemaga ka edasi liikuda. Äh, analüüsid, ekspertuuringud on tublisti edasi arenenud ja järgmisel nädalal toimub terve rida ümarlaua kohtumisi, kus me arutame seda teemat äh, edasi ja tähtis, et saavutataks tasakaal. et kõik, kes väärtusahelas on, kaasata ühtviisi nii et ühelt poolt äh, intellektuaalne omand, selle loomine, autorid, filmirežissöörid ja muusikaprodutsendid, muusikud ise, ajakirjanikud, kes kirjutavad artikleid ja selleks viivad läbi uurimistööd või kommenteerivad midagi. seejärel on selles ahelas äh, need, kes edastavad intellektuaalset omandit ja kasutaja on seal lõppahelas ja tähtis on, et ta kogu selle info saaks ka digitaalselt kätte, et oleks juurdepääs raamatukogudes, internetis, kõigele sellele materjalile. kui intellektuaal omandil ei ole õigusi turul, neid ei kaitsta, siis ei ole ta ka midagi väärt, siis ta sureb välja. nii et Schiller ja Shakespeare äh, on kõik siis, mis meile jääb, sest noor põlvkond ei ole valmis vaimutööd tegema, kui ta näeb, et tal ei ole võimalik sellega ennast elatada, karjääri teha, sissetulekut saada, omale vara luua. suvel, sügisel me tahame ka oma eelnõu tutvustada ja artikkel artikli haaval luua aluse sellele tasakaalule, mille me teiega muidugi põhjalikult läbi arutame. ja samal ajal toimub äh, terve rida äh, siseriiklike seaduste väljatöötamist näiteks Hispaanias ja äh, samuti Saksamaa näiteks soorituse kaitse seadust praegu töötatakse välja ja ameeriklased, Google, Facebook, need suured IT-gigandid ei aktsepteeri üksikute riikide regulatsiooni ja ainult Euroopa ülene regulatsioon siseturu abil. Nende meetmetega, mis komisjoni käsitluses on, on meil võimalik eh, oma autoriteet eh, maksma panna. Eh, ja et olete siin murega vaadanud, mis toimub audiovisuaal direktiivi aruteludel. jah, ma tean, millised ootused teil on, ma tean, eh, mida paljud pühendunud saadikud on soovinud. Eh, ja sel aastal toimub meil olemasolevate direktiivide ülekontrollimine, REFIT programmi raames ja tähtis on, et me sellega eh, ka lõpule jõuaksime võib-olla ei ole meie eesmärgid siin piisavalt auahnelt sõnastatud. me tahaksime aastal kaks tuhat viisteist sellega ühele poole jõuda, mõned arvavad, et see on võimalik alles aastal kaks tuhat kuusteist. ja siis, kui me oleme selle kõik läbi vaadanud, saame me otsustada, kas toimub ka mingi revideerimine, ülevaatamine. minu arvates on vaja reformida, on vaja uut regulatsiooni ja see tähendab seda aasta kaks tuhat kuusteist esimeses kvartalis on siis aeg eh, teha ettepanek reformiks komisjonil. eesmärgiks on see, et aastal kaks tuhat kuusteist eh, saab toimuda nõukogus ja parlamendis juba arutelu meie ettepaneku üle. jah, ja ma sugugi ei venita siin, ma ei taha aega võita, aga lihtsalt aasta kaks tuhat viisteist toob meile selguse ja siis me näeme, kas on vaja reformi ettepanekud välja pakkuda omalt poolt meil komisjonis ja mis edasi hakkab toimuma. meie kultuuripärand ja nende dig kultuuripärandi digitaliseerimine Eh, jah, üleminek digitaalmaailmale, see on väga aktuaalne, aga samas on meil piiratud majanduslikud võimalused, te teate, et eh, Connecting Europe digitaalne aspekt eh, on tublisti kärbitud, üheksa miljardit eurot kahanes ühele miljardile eurole selles programmis, aga me peame kõik tegema selleks, et meie investeerimise struktuurifondid äh, ja pluss Connecting Europe vahend võimaldaks liikmesriikidel ja kohalikel omavalitsustel saavutada see eesmärk, et muuta, kaitsta meie kultuuripärandit ka digitaalkujul. jah, Junckeri plaanist te põgusalt siin rääkisite ja seal on kaks raskuspunkti meie jaoks ja ma olen väga tänulik, et Jean-Claude Juncker ja kogu komisjon ja parlament on leidnud, et digitaalvaldkonnas tehtavad investeeringud on tähelepanu keskmes, sest ei ole vaja ainult tänavaid ja raudteid äh, rajada, vaid ka digitaalseid infrastruktuure rajada ja selleks on vaja kaasfinantseerimist. meil on terve rida investeeringute konverentse toimunud liikmesriikidega kus on ka kohalik tasand esindatud, äh, erinevad piirkonnad on olnud esindatud, pluss telekomi ringkonnad ja me oleme koos arutanud, et mida teha, et äh, ka maapiirkondades äh, rajada kiiremini, kui praegu toimub lairibaühendused. ja kuidas ka rahaliselt see kõik võimalikuks teha. nüüd teine teema on haridus. ma arvan, et meil ei ole vaja lihtsalt aastas sada viiskümmend tuhat IT-spetsialisti juurde igal aastal Euroopa Liidus see tähendab seda, et on vaja kõrgkoolides haridust laiendada. aga ministrid eh, peavad selle eesmärgi saa-, seadma, et tõesti informaatikasektori ja digitaalsektori spetsialiste koolitada. Eh, see ei ole pelgalt IT-spetsialistide teema, vaid see puudutab iga, iga inimest, iga kodanikku, nende äh, digitaalset harimist. ja praegu me mõtleme selle peale, et just sotsiaalselt, ühiskondlikult nõrgemad äh, inimesed, töötud kaasata äh, haridusprogrammidesse ja Junckeri plaanigi me saame selleks äh, kasutada. et tõesti digitaalset pädevust ka ametiühingutes äh, Äh, ametiühingute kaudu tõsta, koolide kaudu tõsta, kutsekoolide kaudu tõsta, kaasfinantseerida neid programme ja et inimesed äh, saaksid sellise äh, digitaalse pädevuse vautšeri, et oleks soov ka vabal ajal ennast harida digitaalvaldkonnas ja ükskõik siis, millega need inimesed tegelevad, kas shoppavad online või kuskil tööstuses töötavad. Eh, kõikjal oleksid olemas digitaalsed oskused ja siin on meil vaja kvalitatiivset nihet. IKT põhipädevus peaks olema kõigil. Need olid need mõned punktid, mida ma tahtsin käsitleda ja kindlasti saate minu büroost järele pärida informatsiooni juurde, andmeid saate meilt, siis te näete, millega me seal tegeleme. Thank you, commissioner uh.... aitäh, volinik. Noi abbiamo... vabandust, tahtsin teile öelda, et meil on peaaegu tund aega kuni viieni siin koos volinikuga, nii et äh, kõigepealt saab sõna kolleeg Ljubatška ja siis teised kolleegid, kes on sõna palunud, palun. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, dwie kwestie. Aitäh! Mul on kaks küsimust. Kõigepealt, te rääkisite sellest, et on vaja uuesti läbi vaadata audiovisuaalteenuste direktiiv. kas te näete ette ka Äh, rohkem soodustada äh, selliste uuringute läbiviimist, äh, rahvusvaheliste uuringute läbiviimist selles vallas, mis puudutaksid kaasaegse tehnoloogia kasutamist. kas te arvate, et see direktiiv peaks hõlbustama konsultatsioone ja koostööd teadlaste vahel ning teine küsimus. võiks, kas te võiksite meile öelda, milliseid ettepanekuid on plaanis sõlmida autoriõiguse vallas, tarbijate õiguste vallas ning äh, muu, muuseumite, raamatukogude digitaliseerimise vallas. meid on juba kolmteist äh, kõnelejat, siis teeme kahes plokis, palun nüüd. Äh, härra Luuar. aitäh, tere tulemast, volinik. küsimus, mille tahaksin teile esitada, on järgmine. kas komisjon on mõelnud ka sellele, et geoblokeerimine Euroopa Liidus ära kaasas. kas teil on vaja, on plaanis parandada loomingulise sisu äh, rahastamist ja muuta seda Euroopa Liidus mitmekesisemaks, aitäh! kolleeg Trupp. aitäh, proua Trüppel, palun! aitäh, härra Oettinger, selle sissejuhatava sõnavõtu eest, mul on neli küsimust ma kuuldun nende saadikute ju hulka, kes tunnevad väga suurt huvi eh, audiovisuaalse meedia vastu. Eh, minu, eh, mulle tundub, et see platvorm ja see, kuidas ta praegu on defi-, defineeritud, et see tuleks ümber sõnastada ja ma arvan, et tahaksin teada, kas teie samamoodi mõtlete. teiseks tahaksin teada, milline võrguneutraalsuse definitsioon, kuidas teie seda defineerite, te rääkisite Google'ist Äh, ja kui äh, nende maksudest, kuidas sellega asi praegu on ja edasi, äh, kuidas tahaksite te Euroneti definitsiooni tagada, aitäh? Eh, grazie, kolleeg. Eh, aitäh, kolleeg Adin Olfi. Grazie, president. aitäh kõigepealt tahtsin voliniku käest küsida, kuivõrd kunagi ei ole selgitatud, kuidas komisjon täpselt tööle hakkab spetsiifiliselt ja milline koostöö on erinevate asepresidentide ja volinike vahel, juhul kui pädevusvaldkonnad kattuvad, nagu teie puhul, nii et tegemist on küsimusega, mis ei ole otseselt meie teemaga seotud ja kuivõrd ähm, ka mind huvitab väga teema, mis on seotud äh, autoriõigusega, siis äh, tahtsin siin süvendada kahte küsimust. kõigepealt äh, audiovisuaaldirektiiv, sest töökavas on kirjas, et tegemist on hindamisega. mina tahtsin teada, mida teie jaoks hindamine tähendab, millest see koosneb konkreetselt ja lõpuks ja mis, millised on komisjoni järgmised sammud, mis on ette nähtud selles vallas ja mis äh, puutub äh, teemasse, mis äh, minule kui lõunaeurooplasele väga südamelähedane on, siis kuidas teie, kuidas komisjon kavatseb kaitsta VKE-sid, mis toimu, toimivad audiovisuaalteenuste valdkonnas ja keda majanduskriis on rängalt tabanud. autoriõiguse juurde tagasi tulles ähm, kõik need äh, teie sõnavõtted ja härra Ansipi sõnavõtt tundub, et äh, autoriõigus on liiga erinev riigiti ning mõneti takistab see digitaalse ühtse turu loomist. ma tahtsin küsida, kas te saate meile üle kinnitada, et Äh, teie ettepanekud äh, sisaldavad ka selle valdkonna harmoneerimist kõikide liikmesriikide peale ja tahtsin teie käest ka veel küsida, et äh, mis puudutab vahendajaid, siis loomulikult tuleb siin kinni pidada põhiõigustest, kuid äh, see peab äh, olema seotud ühe juriidilise järelevalvega ja esitan selle küsimuse, kuivõrd see kerkib esile tihtipeale Itaalias ja te rääkisite enne autoriõigusest, ähm, aga kuidas noored saaksid arendada oma loomingulisust, äh, kui need ei saa selle eest tasu. ja kuidas te kavatsete kultuuri kaitsta ja levitada, võib-olla saate tuua näite, tuginedes Walt Disneyle, kes ähm, ometigi kasutas ära vendade krimmide mõnesid, aga mingisugust autoritasu seal ju ei makstud selle eest. Grazie e vi pregherei magari domande un pochino aitäh ja palun tehke natuke lühemalt, kolleeg Maura, palun. Gracias, presidenta e.... aitäh. aitäh, härra Oettinger, selle ettekande eest. kas te olete nõus sellega, et pluralism meedias peab olema tagatud ka digitaalse sisu online levitamise kontekstis. kui vaadata mõnede liikmesriikide seadusi, nagu näiteks Hispaania seadusi, siis meil on seadus, mis esitati möödunud aasta äh, äh, sügisel, see puudutab autoriõigust ja on põhjustanud minu kodumaal väga palju vaidlusi. Äh, siin tahetakse kehtestada tasud online sisule selleks, et kaitsta trükitööstuse huve mida te arvate pluralismi austamisest, meediavabadusest, arvestades seda, et vaja on audiovisuaalteenuste direktiivi reformida? ja kolleeg Ryan, siis viimane sõnavõtt esimeses plokis. Äh, aitäh, äh, härra Oettinger, et leidsite äh, meie jaoks aega ja täna siia tulite. minu jaoks on mitmeid väga olulisi asju, mõnedest juba kõneldi, näiteks äh, autoriõigusest tahaksin sügavuti veel kõnelda ja territoriaalsuse põhimõttest ja sellest, et kas meil on vaja siis ühtset Euroopa autoriõigust või peaks teistele lisanduma Eh, kas oleks võimalik, et siis sellele territoriaalsele autoriõigusele me lisame veel Euroopa tasandil autoriõiguse või on meil veel siin mingeid eh, muid võimalusi Euroopa tasandil litsentse kasutada ja niimoodi siseturgu tugevdada, tahaksin teada, mida komisjon sellest annab ja veel üks asi eh, me oleme siin äh, rääkinud äh, just nimelt, et autoriõiguse vallas äh, tuleks seadusi ühtlustada selleks, et siseturgu kaitsta. kas komisjonil on selles vallas mingeid plaane, kas on plaane välja tulla direktiivi või määrusega? ning mis puudutab andmekaitset ja põhimõtteid, mida tahetakse siis määrusesse paika panna, siis Eh, või on siin plaanis eh, direktiivi teed minna, siis Ameerikaga sõlmitav vabakaubanduse leping on minu jaoks samuti huvipakkuv teema. Eh, selle, kas need meediateenused lähevad seal kultuuri alla või ei, kas te olete seda audiovisuaalsektori teemat ka Ameerika partneritega arutanud, tahaksin äh, siis teada, kui suurel osal on audiovisuaalsektor või kultuurisektor osaks siis nendest kõnelustes ja kui palju siin tehakse erandeid. siis meediapädevus on minu jaoks täpselt samuti oluline, mina tahaksin et oluline on mitte ainult kasutajaid, IT-teenuste kasutajaid koolitada, vaid ka õpetajaid sellepärast et äh, oskus digitaalmeediaga ümber käia on väga oluline, sellel on äh, suur mõju. Äh, noored inimesed tihtipeale on selles vallas pädevamad kui nende õpetajad ning kuidas kas sellest ei sünni suure, suuri probleeme, nii et, et võib-olla peaks pöörama rohkem tähelepanu ka õpetajate koolitusele selles valdkonnas ja räägiksin ka asjast, millest proua Trüüpel juba rääkis. meie vahendid on kärbitud, näiteks Euroopa ühendamise rahastust ja ka teistes valdkondades on vahendeid. Te ise ütlesite oma kuulamisel, et teie tahate tegutseda selle nimel, et Euronewsi ja Europana teema tõstatuks. Euronet pluss on minu jaoks samuti oluline teema. Te, see see, selle süsteemi et, et, eesmärk on siis raadio teel rohkem Euroopa-teemalisi uudiseid äh, levitada. Äh, me oleme selle saanud eelarvesse sisse ja äh, loodetavasti, et ka eelseisvatel aastatel siis seda ettevõtmist toetatakse, aitäh! jah, küsimusi jätkub, nüüd annan sõna volinikule, kes saab vastata esimese vooru küsimustele, palun. Die Kommission hat ja auch auf jah, äh, komisjonil on äh, väga suured ootused äh, seoses liikmesriikidega. me tahame teatud õigusakti prioritiseerida, teha võib-olla vähem ja vaadata, kus meil oleks võimalik reegleid lihtsustada näiteks äh, audiovisuaalteenuste direktiiv on äh, äh, selles, selles osas, mille osas me peame küsima, kas on vaja seda reformida, kuidas seda sisuliselt muuta ja me peame kontrollima ka, et me asja liiga keeruliseks ja liiga bürokraatlikuks ei aja. võimaluse korral peaksime siiski asju lihtsustama ja minu hinnang praegu on selline, et meil on vaja seda muuta, seda direktiivi. ja mis puudutab Refitit, siis sellel aastal ja me tuleme tõesti väga kiiresti selle muudatusettepanekuga välja me peame siin mõtlema ka eraringhäälingu kanalitele ma arvan, et me peame tõesti tegutsema kiiremini. näiteks äh, järgmise aasta märtsis-aprillis peaks komisjon tegema selle direktiivi osas ettepaneku, et me ei saaks, me ei saa sellele kulutada kolme-nelja aastat. digitaalses sektoris toimuvad tehnoloogilised muudatused väga kiiresti ja need on tohutult suured, nii et, et äh, meil on vaja aasta-pooleteise aasta jooksul äh, vaja uusi seadusi, äh, sest et muidu jäävad need juba tehnoloogiliste arengutele jalgu. ma võin teile ka öelda, et me tahame uurimisprojekte läbi viia, meil on vahendeid eelarves olemas Eh, digitaalsete projektide jaoks, eh, tahame audiovisuaalteenuste vallas eh, uusi asju teha. räägime nii avalik-õiguslikest kui ka erapakkujatest, ringhäälingupakkujatest. tahame siis kõigile neile keskenduda. digitaalsektor ei ole seni olnud vabakaubanduslepingu alast kõneluste keskmes Äh, ja äh, tahaksin ka andmekaitset ja safe harbori programmi teha äh, oluliseks osaks nendest kõnelustest. äärmiselt oluline on, et me andmekaitsereeglitest kinni peame. haridus, raamatukogud, need ei ole olnud meie kõneluste keskpunktis, meil ei ole selleks mandaati ning minule meeldiks kõige rohkem, äh, kui me ei räägiks mitte ainult majandustest ja turgudest, vaid kui me räägiksime ka kultuurist. Äh, sii-, äh, me ei taha, et Euroopa kultuur kannataks või majandusliku surve alla satuks. võrguneutraalsus meil on siin väga palju eh, erinevaid definitsiooni ettepanekuid, erinevad liikmesriigid eh, ja eh, isegi komisjon on, on välja pakkunud neid, need on ka parlamendil ning me peame pidama läbirääkimisi parlamendi ja nõukoguga ning minu plaan oleks see, et nõukogu veel Läti eesistumise ajal meile mandaadi annaks Äh, me äh, äh, leiame, et see Läti ministrite käes on need teemad väga head ning me tahame leida siis sellise sõnastuse võrguneutraalsuse kohta, mis aitaks vältida diskrimineerimist, mis kindlustaks kvaliteedistandardid ning siis tõstatub küsimus äh, Eh, mis lisaks veel on võimalik? Eh, kas me kehtestame, keskendume ainult avalik-õigusliku sektori huvidele või arvestame ka spetsiaalteenustega? Eh, avalikud õigused, igasugused katastroofide, kaitsekatastroofide eest, selles osas oleme me ühel arvamusel, aga spetsiaalteenuste osas on asi teine, me Äh, peame näitama, miks need spetsiaalteenused võivad samuti avalikes huvides olla. jah, te rääkisite Google'ist ja maksudest. jah, siin ei ole veel midagi kindlalt otsustatud, aga selge on see, eh, küsimus on selles, kuidas me saavutame selle, et platvormid äh, nagu äh, äh, Google ei äh, rikuks autoriõigust, kui meie leiame, et autoriõigus on vajalik ja, ja siis selline küsimus meie ajalehed, päevalehed. kas äh, äh meil tänapäeval üldse on vaja neid ajalehti, kohalikke ajalehti, majandusajalehti, kultuuriajalehti? on selge, et meil on vaja nende sisu, aga mitte äh, tingimata paberkujul. mina isiklikult loen meelsamisi ajalehti, aga minu poeg istub ainult tahvelarvutiga, äh, spordis, loeb spordilehekülgi. on selge, et äh, kui te ajalehtede tellijate arv drastiliselt langeb, kui müüdavate ajalehtede arv väheneb, kui äh, igasugused kulud, mis on seotud äh, tööturuga, äh, kui see kõik asendub online teenustega, siis on ajalehtede eksisteerimine ohus. ja selle olukorra lahendamiseks peame tegutsema praegu, viie aasta pärast oleks juba liiga hilja ja me peame mõtlema, kuidas meie siis ajakirjanikke ja kirjastajaid, kuidas me nende olukorda saame stabiliseerida ja milliseid äh, asju on vajalik selleks teha ning ähm, ähm, ja milliseid vahendeid kasutada niimoodi, et neid arvestada, nendega arvestatakse mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liidu. Äh, äh, Saksamaal äh, Äh, ei ole seadused alati soovitud mõju andnud. Äh, ma ei tea, kas äh, Google on valmis aktsepteerida Euroopa reegleid konkurentsi sellepärast, et kui ei, siis peab konkurentsivolinik tek-, sekkuma ja karistama siis Euroopa konkurentsireeglite rikkumise eest. jah jah, teil, teil on ka õigus, et me peame tähelepanu pöörama oma õpetajatele, meil on vaja täiendõpet äh, õpetajatele, nendele, kes praegu on kuskil neljakümnendates aastates, me peame neid äh, koolitama, kuidas äh, kasutada näiteks tahvelarvuteid passiivne pädevus, passiivne IKT pädevus on Äh, üsna kõrge, aga seetõttu vaatamata sellele ei ole meil piisavalt äh, IT-spetsialiste, meil on vaja, jah, kõik noored oskavad kasutada tahvelarvuteid ja nutitelefone, aga me peaksime neid niimoodi suunama, et nad tahaksid äh, ka informaatikat õppida. jah, meil on vaja Äh, just nimelt rohkem äh, õppekohti informaatika valdkonnas. Äh, sellepärast, et praegu kümnest, igast kümnest ainult üks valib selle eriala, nii et, et ähm, ja kui me nende õpilaste arvu ei suurenda, siis teis, teised maailma piirkonnad lähevad meist mööda, pakuvad selles valdkonnas kiiremini uuemaid tooteid ja nõnda edasi Need äh, märk, need märksõnad äh, Euronet ja Euronews. mina olen veendunud, et äh, me peame Euroopa avalikkuse eest hoolitsema, sest meil tegelikult ei ole mingi, see, siin me ei saa piirduda keelepiiridega, me peame pakkuma teenuseid üle-euroopaliselt ning see on esimene nii-öelda samm Euroopa meedia loomiseks, ma arvan, et eh, eh, Euronet on siin äärmiselt oluline. ühes Euroopa piirkonnas ei peaks inimestel olema ainult võimalus eh, ühes Euroopa piirkonnas kuulata, vaid ka paljudes Euroopa piirkondades Äh, niimoodi äh, saaksime me muuta ka oma tegevust piiriülesemaks äh, ning saaksime näiteks aidata ja võib-olla peaks rääkima näiteks kolleeg Georgievaga, et meil tõesti oleksid vahendid selleks, et me saaksime sellist üle-euroopalist piiriülest meediat edendada. minult küsiti, kuidas äh, meil läheb koostöö volinik Ansipiga, hästi, hästi läheb. me oleme meeskonnatööks valmis ja meie omavaheline töö klapib. mina äh, tegelen nii Connect peadirektoraadiga, mis tegeleb Euroopa digitaalõigusega, ja äh, digipeadirektoraadiga, mis tegeleb int-, äh, internetiga, andmete kogumise ja salvestamisega ja peadire-, mõlema peadirektoraadiga äh, toimuvad siis koosolekud ja, ja selle eest vastutan mina, niisiis minu töö Äh, puudutab ka teisi äh, volinikke, näiteks justiitsküsimustes tehtavat tööd, siseturu vallas tehtavat tööd, äh, tööstusvoliniku tööd ja sellistel puhtudel on härra Ansip siis nende protsesside moderaatoriks Äh, niisiis, kui minu töö äh, puudutab äh, ka teiste volinike pädevusvalda, siis on üle, ülesanne siis tagada sidusus. niisiis homme toimub meil kaks koosolekut, kus, kuhu Ansip on kutsunud siis erinevad volinised, seitse, kuus, kaheksa, kes siis digitaalse siseturu eest vastutavad ja mina räägin seal peamiselt autoriõigusest ja GSM-ist ning äh, räägime autoriõigustest, nende juriidilistest aspektidest, turu aspektidest ja siis härra äh, Ansi modereerib seda ja siis tuleb see töö jällegi minu peadirektoraatidesse tagasi ja siis me juba ka teame, mida teised kolleegid, teised direktoraadid sellest asjast arvavad või ootavad. autoriõiguse puhul eh, eelistan ma eh, direktiivi. küsimus on selles, et eh, kui sügavuti peaksime minema, ma arvan, et meil on vaja rohkem paindlikkust me tahaksime, et kõik turuosalised, kõik liikmesriigid omaksid sarnast lähenemist. sellisel puhul võib-olla oleks vaja tõesti määrust, sellist siduvat õiguslikku akti. ning äh, lõpetuseks äh, õigusorganid ja reguleerijad ma arvan, et meil ka äh, digitaalse siseturu juures peaks olema üks reguleerija. aga eh, mulle tundub, et liikmesriigid oleksid valmis väga paljugi tegema ühiselt, aga just nimelt eh, õigusorganid ei ole valmis palju asju Euroopa tasandile üle andma ja seetõttu ma leiangi, et asja oleks vaja lihtsalt paremini eh, koordineerida ja ning eh, kui ma mõtlen oma endisele ametile, siis Atser eh, energiareguleerijate ühendus, nendel oli ka selline vahendus ja kooskõlastamise funktsioon. me räägime siin ligemale kolmekümnest pädevast reguleerivast asutustest ja võib-olla järgmiste direktiivide juures äh, peaksime siis äh, pädevused uuesti äh, üle vaatama ja võib-olla vaatama, kuidas mingit ühtsust kahekümne kaheksa erineva süsteemi vahel saavutada, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik, nüüd on meil kaheksa kolleegi, kes soovivad teile küsimusi esitada palun äh, hästi lühidalt teha, maksimaalselt poolteist minutit, muidu ei saa äh, seda kõike ära teha. Äh, palun kolleeg Žilov ja siis härra Grammatikakis. aitäh, härra volinik, te esinesite tõesti säravalt, teie ülesanne on täna väga raske ja te täidate seda väga hästi. mul on kolm küsimust autoriõiguse kohta, autoriomandi kohta Ehm, mulle selgitati, et siin on mitu direktiivi, mis tuleb ümber kirjutada. selleks, et meil oleks ainult üks direktiiv. kui meil on ainult üks direktiiv, siis võib-olla saate öelda midagi autori õiguse kohta. kas me liigume nüüd Prantsuse autoriõiguse definitsiooni suunast äh, Euroopa autoriõiguse suunas äh, me peame siin äh, tõesti sellest Prantsuse mõistest kaugemale minema. teiseks äh, digitaalmaailma ulatus. see on ähm, väga oluline nii komisjoni kui ka parlamendi jaoks ja kokkuvõttes ma arvan, et parlament, komisjon soovivad äh, ühelt poolt äh, kaitsta loomingut Euroopas ja samas öö, ähm, olla kaitstud ka tehnoloogilisest aspektist lähtuvalt. niisiis ühelt poolt on meil vaja ähm, kaitsta oma kultuuriväärtusi ja teiselt poolt äh, on küsimus juriidilises kaitses ja veel kord aitäh teile! aitäh, palun äh, härra Grammatikakis! aitäh! mul on väga hea meel, et volinik täna siin meie äh, juures on. ta kattis terve rea teemasid ja rääkis ka ajakavast. Äh, see ei olnud küll väga täpne, aga ikkagi on sellest meile kasu. Äh, nüüd ähm, intellektuaalomandi õigus. Äh, lugupeetud volinik, ma arvan, et see kontrast kasutajate ja loojate vahel on võib-olla ainult pinnapealne ja näiline, sellepärast et iga looja püüab levitada oma loomingut nii laialt kui võimalik. Te ütlesite, et äh, lahendus ei ole siin lihtne reformi puhul, aga lahendus tuleb leida, tasakaal tuleb leida kõikide osapoolte vahel kogu selle protsessi jooksul. see tähendab, et loojad äh, õiguse, autoriõiguse omajad ja kõik teised äh, osapooled samuti. ma tahtsin, et räägiksite täpsemalt, kuidas te tahate seda tasakaalu saavutada ja kuidas kavatsete te eh, selgitada siin eh, vahendajate rolli? aitäh. kolleeg Jutšuk, palun. aitäh. Eh, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel, et te siin täna olete. Te rääkisite e-oskustest, kuid ma arvan, et väga oluline äh, et see on väga oluline teema, ma tahtsin seda veel kord rõhutada. vastavalt andmetele on äh, IKT-sektoris puudu seitsmesajast tuhandest äh, oskustega inimestest äh, ja sellepärast on vaja komisjonil astuda kiiresti samme, et täita neid digitaalseid töökohti. kahjuks pakkumise ja nõudluse vahel on endiselt suur äh, lõhe selles kiiresti, sellel kiiresti areneval turul. milliseid samme kavatseb komisjon astuda selleks, et äh, seda puuduv, et neid, seda oskuste lõhet täita? proua Michels, palun. suur tänu, härra volinik, selle sissejuhatuse eest. möödunud nädalal siin komisjonis me kuulasime Bogdan Venteri omaalgatuslikku raportit, mis puudutas digitaalajastu nõudeid ja komisjoni teatises öeldakse, et praegu vaid üks koma viis protsenti eh, on Euroopa filmipärandis digitaliseeritud eh, ja eh, minu arvates see teema omandab suure aktuaalsuse ajapikku, sest Äh, siin on võimalik kulusid ja aega äh, tublisti vähendada äh, filmide arhiveerimisel. ja Euroopa üldsuski nõuab, et me arhiveeriksime neid filme. ma tahaksin konkreetselt teilt nüüd küsida, kuidas komisjoni seisukohast konkreetselt öö, öö, tagada öö, omandamisõiguste lihtsustamine ja kuidas see peaks välja nägema, ma arvan, et meil ei ole mitte ainult vaja madalamaid tehingukulusid selleks, et filmipärand kindlustada, garanteerida, aga on harmoneerida vaja ka autoriõigus filmitoodangu omandamise ja levitamise puhul. aitäh, kolleeg Venta, palun aitäh. aitäh, härra volinik. aitäh, et äh, te rääkisite äh, nendest tulevikuplaanidest. nagu me teame, kaheksakümmend seitse protsenti äh, kinosaalidest on juba digiteeritud, kuid üle kolmesaja kinosaali vajavad veel digiteerimist, eriti mõnes riigis, nagu näiteks Rumeenias, kuid ka Saksamaal või Itaalias. tihtipeale on tegemist äh, väikeste sõltumatute äh, kinosaalidega väikestes linnades, kuid äh, see on tihtipeale kohalikele elanikele ainuke võimalus kultuurile ligi pääseda Nende saalide jaoks on digitaaltehnoloogia väga kallis ja nad ei saa endale seda lubada. selles kontekstis on mul küsimus, kas komisjon näeb ette lisarahastust näiteks meediaprogrammist selleks, et viia lõpule see digiteerimisprotsess? kuidas tagada äh, digiteelt, digitaaltehnoloogia kõikidele nendele kinosaalidele, et neid ei suletaks. härra Zdrojevski, palun. aitäh. ma tahtsin teid õnnitleda, härra volinik, selle väga auahne plaani eest kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. lihtne see plaan ei ole, nii et Äh, loodame, et äh, kõik ka ellu viiakse. kõigepealt esimene küsimus, mis puudutab õigusaktide vastuvõtmise kiirust. tõepoolest, olukord on selline, et äh, tehnoloogia on alati sammu võrra edasi õigusloomest kas te näiteks jälgite kõike seda, mis toimub Galileo Kopernikusega, satelliitsüsteemidega Maa peal, kõige sellega, mida tehakse kahe tuhande kahekümnenda aastani. kas te kavatsete vähendada seda lõhet tehnoloogia ja õigusloome vahel? teine küsimus. Äh, proua Verhoieni äh, küsimuse kohta, TTIP sätted on väga olulised ja milliste tasudest kavatsete teie võidelda nende läbirääkimiste puhul või milliste erandite eest, tegemist on praegu väga aktuaalse teemaga. ja veel üks küsimus, rändustasud, noorte jaoks on tegemist väga olulise küsimusega. Te rääkisite sellest, kuid te mainisite oma prioriteeti kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, kuid äh, mil määral äh, loodate teie saavutada seda eesmärki, et äh, olulisel määral rändlustasusid vähendada. ja lõpuks äh, loodan, et äh, need väga auahned eesmärgid ka täidetakse. aitäh, Julie Ward, palun um,. Thank you very much. aitäh, volinik. tegemist on väga keeruka tehnilise teemaga. minu küsimus on pisut filosoofilisem, kuid siiski väga tõsine. Teie olete digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik ja ma eh, mõtlesin selle peale, et kui te oleksite hoopis olnud nimetatud ühiskonna ja digitaalmajanduse volinikuks, kas see siis oleks sisu muutnud? ja ma kuulen siin väga palju turgude, kultuurisektori ja tehniliste reeglite kohta, samas ei räägita kuigi palju inimestest ja ühiskonnast peale selliste teemade nagu küberjulgeolek või tarbimine ja see ühiskonna osade ja portfellist tundub nagu teisejärguline olevat. ja kui te räägite kultuurisektori toetamisest, siis te räägite minevikust, te räägite säilitamisest ja kultuuri kaitsmisest, selle asemel, et arendada või eksperimenteerida või luua. sellepärast tahtsin teada, kas te saaksite portfelli pisut rohkem tasakaalustada, et see toetaks rohkem ühiskonda aitäh selle küsimuse eest, Julie. ja järgmiseks kolleeg Krasnodevski. aitäh. ma tean, Poola nimesid on väga raske hääldada ja me ei saagi tihtipeale aru, kas äh, tegemist on äh, meie või kellegi teisega. ma soovitaksin teil kõigil äh, poola keelt hakata õppima ja ma eelistan ka rääkida emakeeles. võiksin rääkida ka saksa või inglise keelt, kuid soovin siiski kasutada poola keelt. ja nüüd üks küsimus. kõigepealt üldisemat laadi märkus. viimasel ajal on Euroopa meedia rääkinud sellest, et Soome loobub koolis käsitsi kirjutamise õpetamisest. nii et soomlased otsustasid äh, kasutada ainult klaviatuure edaspidi koolides. tegemist on ühe näitega teiste hulgas, mis näitavad meile interneti arengu olulisust. igasugune tehnoloogiline progress on muidugi hea, kuid samas võib see piirata meie võimekust. me teame, et digitaliseerumine ei ole alati kultuurile kasulik. digitaliseerumine võib kultuurile ka kahjulik olla, piisab sellest, kui me vaatame seda, mis toimub sotsiaalmeedias eriti minu koduriigis on avalik arutelu seetõttu vaesemaks jäänud. ja kuivõrd teie olete vastutav nende küsimuste eest, siis kuidas teie näete traditsioonilist kultuuripärandit? mõtlen siin raamatutele. raamatud on midagi, mida ei saa asendada mõtlen siinkohal ka kõnele, mida peab õpetaja klassi ees, seda ei saa asendada ekraaniga. mõtlen kõikidele nendele oskustele ja võimetele, mida tuleb säilitada. loomulikult peaksid õpetajad oskama ka internetti ja uut meediat kasutada. Te olite väga entusiastlik, kui te sellest rääkisite. kuid me peaksime samas arvesse võtma asjaolu, et kirjutamine ja lugemine äh, traditsioonilises mõttes on väga olulised. samuti tuleb säilitada teatud oskused, teatud äh, kvaliteet, näiteks kvaliteetne press. me näeme, milline on olukord Saksamaal ja me peaksime Saksamaad selle eest kiitma. kui me räägime digitaalturu arengust peaksime arvesse võtma ka selle turu piiranguid. ja teine küsimus, mis on võib-olla pisut konkreetsem, te rääkisite autoriõigusest, me oleme saanud küsimusi äh, erinevatelt ringkondadelt, kes kardavad, et autoriõigust lõdvendatakse riiklikul tasandil. meie poole on pöördunud inimesed, kes kardavad, et luuakse autoriõiguse monopol, näiteks et ameeriklased hakkavad äh, Euroopa kinoturul domineerima, samuti kardetakse ka filmiturul või raamatuturul teatud väga tugevate ettevõtjate domineerimist, see võib aga seada Euroopa kultuurilise rikkuse ohtu. ma tahtsin teada, kas te mõtlete kõikide nende aspektide peale, kui te uusi direktiive välja töötate, kas te mõtlete nende väärtuste peale, mida me peaksime kaitsma? kas te äh, pöörate tähelepanu kultuurilisele mitmekesisusele. aitäh, palun, kolleeg Diakonu. aitäh, esimees. ka mina tahaksin väljendada sama arvamust. ma kardan seda palavikulist tehnoloogia järeljooksmist. ma kardan, et me võime siin tõeliselt kvaliteetseid kultuuritooteid hakata aknast välja viskama, näiteks kui me räägime paberile trükitud raamatutest, siis on selline oht. tehnoloogia puhul räägime ainult Äh, andmekandjatest, aga mitte sisust. me peaksime huvituma ka sellest, kas tegemist on kvaliteetse sisuga, Euroopa väärtusi kandva sisuga, kuid tahtsin äh, rääkida siin pisut ka sisust, millest me rääkisime ka viimane kord, kui me siin kohtusime kuulamisel tollal jätsite mulle väga positiivse mulje, te tuletasite meelde, kui oluline on eh, olnud kino roll teie elus, kui te olite noor? ja kui oluline on, oli see inimeste kokkutoomise jaoks, inimesed kohtusid kinos. nüüd, kui me kõike moderniseerime ja digitaliseerime, peame säilitama ka teatud sellised aspektid, räägime raamatutest, aga räägime ka kinosaalidest, millel on väga oluline funktsioon ühiskonnas ja räägime ka ajalehest. oma lemmikajalehte loeme ju paberil ja mitte internetist. minu küsimus on aga järgmine. Euroopa Ettevõtlusfoorum. mul on tunne, et tegemist on millegagi, mille kohta me ei tea õieti midagi ja millal ta saabub, seda me ka ei tea. võib-olla saaksite seda täpsustada, millal ja kuidas see foorum siiski toimuma hakkab ja kuidas see välja hakkab nägema? aitäh, härra Diakonu. Teie käest paluti paljusid täpsustusi ja volinikul on nüüd kakskümmend minutit vastamiseks, palun. ma olen veendunud selles, et Euroopa film omab tulevikku. ja et meie koos liikmesriikidega peame optimeerima oma strateegia selle huvides. jah, me teeme palju Euroopa filmi jaoks, see on meie kultuuripärand ju ja see tähendab seda, et me peame edendama Euroopa filme liikmesriikides, Euroopa Liidu tasandil. ja avalik-õiguslik ringhääling äh, tegeleb sellega, sest äh, tema ei finantseeri end mitte ainult reklaamist, vaid ka maksudest ju. ja äh, me oleme öelnud, et, et selline avalik-õiguslikku ringhäälingu määrus on vajalik ja hea ja tagab, et mitte ainult otsustavaks ei osuta turu, otsus, ei osutu turuosa ja kvoodid, vaid avalik-õiguslikul ringhäälingul on ka hariv eesmärk, mida ta peab täitma. Te olete jah, väljendanud muret selle üle, et kas tehnoloogia ei kätke ka endas ohtusid, küsimärk. ma ei arva, et me saame kuidagi käe ette panna tehnikale, me saame seda lihtsalt allutada reeglitele ja kujundada. kaheksa aastat tagasi ju e-phone'i ei olnud. ja ma võin kihla vedada, et revolutsioon äh, kiireneb veelgi ja järgmisel viiel aastal toimuvad sellised edusamme, sammud raadio ja tarkvara vallas, mis on nii suured kui viimase kümne aasta jooksul on aset leidnud. ja kui te vaatate laborites toimuvat ja startup'i idufirmade tegemisi jälgides, te näete, kui suur loomejõud nendel on ja äh, ka ühiskond on stimuleerinud neid selleks ja tehniline, tehnoloogiline revolutsioon äh, on toimunud ja kulgeb edasi kiirendatud korras. ja audiovisuaalmeedia määrus. Äh, sellega seondub ka noorsookaitse teema, sest noortel tuleb raskendada juurdepääsu pornograafilisele materjalile, vägivalda propageerivale materjalile ja kuritegulikule sisule. nii et noorsookaitse on minu jaoks väga tähtis aspekt audiovisuaaldirektiivi käsitlemisel Äh, tahvel arvuti puhul äh, valmistab mulle vähemat muret lugemine kui rohkemat, suuremat muret kirjutamine. Äh, jah, elektrooniliste tähemärkide lugemine ja kirja lugemine, trükisõna lugemine on täpselt seesama, aga samas kirjutamine, kirjutamine käsitsi seostatult võib osutuda raskeks sest kirjutamine on ka meie kultuuripärand. see, kes kirjutab, samas mõtleb intensiivselt, kui mingit kirja kirjutada või kui eh, oma ettekannet panete eh, kirja ja siis esitate eh, paberil, siis on see midagi muud kui ükshaaval tähti sisse trükkida klaviatuuril, arvutil, kus on igasuguseid lühendeid ja märke mida on hõlbus kasutada. ja võib-olla ma kõlan konservatiivselt, aga mina reklaamiks ikkagi seda, et meie koolides vähemasti järgmine põlvkond küll õpiks juba kirjutama esimesest klassist peale, sest see on väga tähtis oskus, mida noored ei tohi kaotada. ei saa sellest loobuda, võib-olla kahekümne aasta pärast ei olegi seda oskust enam vaja, aga praegu küll äh, Mm, juba tööprotsessides need käsitsi kirjutatud märkukirjad, mis kolleegil lauale sokutatakse, on midagi muud kui elektrooniliselt saadetud teated. nii et me peame kõik selleks tegema, et liikmesriigid põhiharidust andes ja koolikohustust tagades ka kiirustades ei unustaks äh, kirjutamisoskust. jah, äh, mina taotlen üle-euroopalist autoriõiguse kontseptsiooni, aga kui kaugele sellega minna, on teine küsimus. kui mõni luuletaja, poeet või muusik näiteks Baden-Württembergis, minu koduliidumaal, äh, kirjutab ühe laulu, mis Alpide ilu kirjeldab, siis Riias või Lissabonis seda laudu laulma ei hakata, selle vastu huvi ei tunta. nii et kui sellisel intellektuaalsel pärandil ainult regionaalne mõõde ja kasutajate, ostjate turg piire ei ületa, siis e, võib öelda, et tõesti jah, kohaldub subsidiaarsuse põhimõte ja Euroopa väärtusnorme ja e, Euroopa autori õigust me kaitseme siis, kui tegemist on piiriülese loominguga, see on otsustav. Youtube, e, sealt te saate alla laadida kogu muusikat ja ei maksa selle eest midagi. E, varem oli ju heliplaat helikandjaks ja see tuli osta poest. ja kui näiteks magnet mingit salvestist kopeeritakse, siis kui luba selleks ei olnud, siis oli see karistatav. jah, tuli minna poodi, tasuda ostu eest ja sellega osaleti loominguprotsessi toetamises. nüüd küsimus, kas meil on sellist tulevikku vaja? sellisel juhul tuleb pöörduda Youtube'i ja Google'i, Google'i poole ja äh, kui sealt midagi alla laaditakse, siis äh, tuleb ka äh, oma panus anda. nii et poeedid ja filosoofid ja kirjanikud ka sellest kasu saaksid, sest kui me seda ei taga, siis ükski järgmine äh, põlvkond enam intellektuaalset omandit looma ei hakka, sest kui turuväärtus puudub sellel loomingul, siis altruiste on vähe, enamik äh, ikkagi mõtleb egoistlikult selle peale, kuidas nad oma loominguga raha teenivad selleks, et oma lapsi toita või äh, karjääri teha me tahame koos liikmesriikidega ja Euroopa Telekomi ja IT-sektoriga arutada, kuidas siin läheneda, milliseid IT-spetsialiste, informaatikuid on meil vaja aastal kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend analüüsime olukorda ja otsustame, kui palju meil on vaja õppekohti nendele IT-spetsialistidele täiendavalt juurde luua ja lõppkokkuvõttes tuleb saavutada, oleks piisavalt õppekohti Euroopas, sest homne majandus vajab neid. sest me peame ka mõtlema selle peale, kuidas roheline kaart ka meil luua, et tuldaks meile juurde, helged pead tuleksid meile ja ei läheks mitte Ameerikasse, et Mumbais tuldaks meile, aga siia ei tulda, kui meil ei ole korralikku digitaalset turgu. kui on vaja kakskümmend kaheksa litsentsi erinevat taotleda ja igasuguseid norme täita, kui on kakskümmend kaheksa erinevat andmekaitsesüsteemi, millest tuleb kinni pidada see on tohutult bürokraatlik ülesanne ja loomulikult lähevad nad hoopis USA-sse, kus on üks andmekaitseõigus, üks keel ja üks funktsioneerib siseturg. ja siseturg minu arvates äh, peab olema atraktiivne, et inimesi tuua siia meie IT-sektorisse. see on hädavajalik. ja me rääkisime siin kiirusest ja mahajäämisest. jah, me peame olema auahned eh, ja mitte aru pidama kolm eh, aastat eh, näiteks nõukogus ja kaks tuhat kaksteist Reding esimest korda andmekaitse paketi pakkus välja ja kolm aastat on kulunud pärast seda. ja terve rida liikmesriiki selle ajani, kui Snowden tuli ei olnud veendunud selles, et Euroopa andmekaitseõigus peaks meil olema. seda tuleb reguleerida Euroopa Liidu tasandil. ja sellepärast me peame nüüd hetkeolukorra ära kasutama ja e, nüüd küsimus teile, kallid kolleegid, kas te olete valmis e, e, digitaalse seadusandluse loomisel kaasa lööma? ja sellisel juhul kui seda mõistetakse, et digitaalminister ei istu mitte kodus, vaid tema peakorter on Brüsselis, siis oleme me palju edasi liikunud. digitaalne strateegia on kõige tähtsam teema, teema, mille puhul on meil vaja rohkem Euroopat. ja Google ei tunne meie vastu mingisugust austust, kui meil on kakskümmend kaheksa killustatud osa turgu. nüüd Atlandi-ülene kaubandus ja investeeringute lepe TTIP, jah, haridus, elektrooniline kultuur, elektroonilised raamatukogud, need ei ole üldse meie arutelude objektiks selle lepingu puhul. avalik huvi, põhiteenuste tagamine, meie kultuur on midagi, mis ei kuulu ka arutelu alla ja TTIP aruteludes ei ole neil mingit kohta, nüüd roaming. Pereki aruandes detsembrikuus lugesime me väga tarka analüüsi, tuleb mõista järgmist. Roaming on vajalik ühel siseturul. ei saa olla nii, et on mingid eh, tasud, kui ühest riigist teise toimub roaming nii, kui me vaatame lennuliine viissada kilomeetrit, siis seal ei ole makse vahel, aga kolmkümmend kilomeetrit, kui nüüd ühest riigist teise helistada, on kulukam. seal on tasud vahel, nii et roaming on kadunud siis, kui enam riikidevahelised piirid mingisugust äh, Äh, tähtsust helistamisel ei äh, mängi. Äh, Napoleon, Versailles konverents, Viini kongress. Napoleoni ajal ei mõeldud veel digitaalsele sidele, siis olid depešid, kullerid saatsid teateid edasi. aga meil on digitaalne ruum nüüd ja digitaalsed huvid. ja mõiste digitaalne majandus ja digitaalne ühend, ühiskond, see on mõiste, mille mina välja pakkusin. jah, ühelt poolt äh, on digitaalvaldkonna puhul tegemist majandusfaktoriga, aga ka ühiskonnalik aspekt on tähtis, sest siin on ühiskonnale ka ohtusid. tegemist ei ole ainult tehnilise revolutsiooniga, vaid ka suure väljakutsega ühiskonnale, sest on vaja eh, haridust eh, ta-, jagada. Eh, elektroonilised võrgud, Twitter, Facebook, pukk. mitte ainult ei ole informatsiooni edastamiseks, vaid tuleb ka kaitsta seal esinevate ohtude eest. ma tänan. Eh, eh, vabandan kolleeg Morgana ees, kes lubas lühidalt teha, unustasin talle sõna anda. viimane küsimus siis, palun, härra Morgana aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik, mina haaran kinni sellest, mida ütlesite äh, soovi kohta kiirendada äh, direktiivi käiku, mis puudutab audiovisuaalteenuseid ja autoriõigust, intellektuaalomandi õigust ja ma saan aru, et soovite kiirendada ka kõike seda, mis neid valdkondi puudutab. minu küsimus on, TTIP kohta, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse. ma arvan, et oluline on mõista, kas kiirendatakse eh, direktiivi reformi või uue direktiivi vastuvõtmist enne või pärast neid läbirääkimisi, kuidas need kaks asja omavahel seotud on? ma ei tahaks, et me leiaksime end keerulisest olukorrast, sest eh, ei ole kinni peetud eh, teatud äh, ajakavast või hoopis katkestatakse läbirääkimised, sellepärast äh, tahtsingi täpsustust saada. teiseks, te teate väga hästi, milline on kultuuri ja loomemajanduse kaal Euroopas, sellepärast äh, meie parlamendisaadikutena pöörame väga palju tähelepanu viiele miljonile eurooplasele, kes selles sektoris töötavad ja tahtsin selle sektori kohta siis täpsustusi saada. aitäh, palun volinik. Beschleunigte Beratung heißt nicht. jah. me, kõnelused peavad olema põhjalikud kõnelused Äh, andmekaitse äh, põhiseadus on meil pärit aastast kaks tuhat kaksteist. Äh, nii et, et viimase pooleteise aastaga on nõukogu saavutanud palju rohkem kui kahe varasema aastaga ning siin parlamendis te olete telekommunikatsiooni ühisturu direktiivist rääkinud, olete rääkinud rändlusest, võrguneutraalsusest äh,, Äh, raadiospektrist. nõukogu ei ole aga äh, andnud äh, meile tollal mandaati, vaid alles aasta hiljem ja see ei ole hea. niisiis selline viivitamine, sellist, sellist asja ei saa me lubada kui me oleksime juba septembris nõukogu mandaati omanud, siis oleks me täna saanud juba arutada kompromisse. niisiis, jah äh, ilma, jah, meil võivad olla küll ambitsioonid, aga ilma mandaadita ei saa me mitte midagi teha, nii et, et me tõesti tahaksime äh, kiiremini tegutseda ja äh, mis puudutab audiovisuaalteenuste Äh, direktiivi, samuti Refitit, äh, siis loodame, et vähemalt järgmise aasta kevadel saan ma välja tulla oma äh, ettepanekuga, mida te, siis me saaksime rääkida teiega juba selle muutmisest ja sisu uuendamisest ja turul toimunud tehnilistest muutustest ja siis saaksime langetada otsust mitte kaks aastat hiljem, vaid palju kiiremini Eh, võib-olla kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguseks oleks meil siis juba uus direktiiv, aitäh! aitäh volinikule nende vastuste ja ajakavast kinnipidamise eest. meil on väga hea meel kõikide nende vastuste eest ja aitäh ka ähm, TTIP-d puudutavate märkuste ja kultuurierandi kohta käivate märkuste eest. Ehm, võib-olla saame käsitleda veel ka alaealiste interneti teemat, sest sellest ei räägitud ja seitsmeteistkümnendal veebruaril on turvalisema interneti päev ette nähtud, siis äh, saame ehk sellest teemast veel põhjalikumalt arutada ja loodetavasti kaasate ka selle teema oma äh,